nagu te ütlesite, see võib oluliselt tugevdada Euroopa Liidu omavahendite olukorda ning teiseks on ka eh,, eh annab see ka võimaluse finantstehinguid paremini reguleerida ja kontrollida. ja seda veelgi enam aitab seda finantstegevuse maksustamine. ja nüüd sellega seoses tahaksingi oma küsimused teile esitada. kõigepealt erinevad maksumäärad Teie näitasite meile oma slaidil null koma null ühest protsendist aktsiat, null koma ühest protsendist aktsiate võlakirjade puhul, null koma null ühest protsendist tuletisinstrumentide puhul, mis siis oleks kooskõlas ka uue tuletisinstrumentide regulatsiooniga Äh, nende maksude sisseviimine on suunatud eelkõige sellele, et reguleerida ja kontrollida niisuguseid instrumente, mille turg siiani oli suures osas reguleerimata. arvestades seda, et me soovime äh, vältida kiirtehinguid ja liiga sagedasti tehinguid, võib-olla võiks äh, tuletisinstrumentide maksumäär olla veelgi kõrgem, sellepärast et see on äh, ilmselt äh, see turg muutub äh, sagedamini kui äh, aktsiate ja võlakirjade turg ja teiseks tahaksin küsida, kas on mingeid erandeid kavas? kas on mingeid selliseid finantstehinguid, äh, mida võib või mida peab teie arvates vabastama finantstehingumaksust ning tahaksin teie käest veel küsida, kas äh, pikemas perspektiivis tõuseb laenuvõtmise kulukus ettevõtete jaoks? suur tänu. härra Pullmann, palun. härra Pullmann, teil on sõna, palun. suur tänu, proua esimees, suur tänu, härra volinik. see, mida te siin ette kandsite on meie jaoks heaks uudiseks. Te tõite välja argumendid, mida on siin parlamendis väga pikalt juba läbi arutatud ja mille poolt me oleme ning põhimõttelise arengu osas võib tõesti öelda, et te olete meie toetuse ära teeninud. tegemist on vastusega, mille me peame andma, mõeldes kriisile ja tegemist on vastusega, mida parlamendi enamus soovib kanda. selle taga on küll asju, mida meil tuleb kritiseerida, mida tuleb läbi arutada, kus meil oleks vaja veel selgitustööd või kus me tegelikult tahaksime teada, milline on teie seisukoht. sinna hulka kuuluvad äh, sellised küsimused nagu see, mida te mainisite, Äh, millised peaksid olema määrad, kui suur võib olla paindlikkus ja milline oleks põhjendus erinevate määrade väljavalimisel. ma tuleksin ka õigusliku aluse juurde tagasi, te rääkisite omavahenditest, see on kohe kindlasti veenev võimalus, aga selle kõrval on ka teisi võimalusi, alternatiivseid võimalusi. arutelus liikmesriikidega te olete kindlasti näinud, et äh, Teil tuleb liikmesriike veenda ja me oleme valmis teid seejuures aitama, ole, teil on vaja veenda liikmesriike, et Euroopa Liidul on vaja oma maksutulubaasi, on terve rida õiguslikke ja seadusandlikke võimalusi, millest võiks rääkida, mis oleks alternatiivseks võimaluseks, kuid äh, oma Äh, vahendid oleks kohe kindlasti üks parim lahendus. ja lõpetuseks tahaksin teada, milline on teie arvates nende meetmete rakendamise tähtaeg, sellepärast et äh, meie leiame, et mida kiiremini, seda parem nii Euroopa Liidu eelarve jaoks äh, kui ka kriisi tagajärgede kõrvaldamiseks ja ka koormuse jagamiseks. Merci Madame la Présidente suur tänu! härra volinik, kui ma nägin teie ettekannet, siis äh, äh, kui ma nägin teie ettekannet, siis ma mõtlesin, et ma kaeban teid kohtusse, sellepärast et äh, need mõtted on täiesti õudsed, aga siis ma nägin, et te olete siiski ka meie ideed üle võtnud ja olen sellega väga nõus. küsimus, mis puudutab määrasid, olen nõus Anni ja Uudoga. ma tahaksin arutada seda, kus te ütlete, et et nagu iga maksu puhul mõju SKT-le on negatiivne, ma ei ole majandusteadlane, minu kaasliikmed siin on, aga see oleks esimene kord, kus me näeme, et maksumäära ja SKT kasvu vahel on mingi korrelatsioon, sest mina ei näe mitte mingit äh, korrelatsiooni ei positiivset ega negatiivset. ütlesite, et kunagi ei ole miski piisav aga kui teil õnnestub äh, see asi lahendada, siis äh, rohelised teeksid teile kohe kindlasti šampust välja. siis veel kaks asja, mida te mainisite need äh, parempoolsed parlamendisaadikud, kes olid piisavalt julged, et siia kohale tulla, ei, ma mõtlen seda tõsiselt. Teid on vähe, aga see näitab väga hästi, et ähm, teil oli julgust tulla ja nüüd on teie kord näidata, et teie vaated majandusjuhtimise kohta ei ole mitte ainult äh, sellised, et tuleb kärpida, kui te ütlete, et te tahate äh, tasakaalus eelarvesid, see tähendab seda, et on vaja eelarvet kärpida, aga samal ajal tahate te ka, et meil oleksid korralikud vahendid ja ma märkasin, et liberaalidest peaaegu mitte kedagi pole siin. Need, kes soovivad siin majandusjuhtimisega eputada, neid ei ole kohal, aga nüüd te näete, et me tõesti oleme siin praegu võitlemas tõesti tasakaalus eelarvete eest ja ma arvan, et äh, tõehetk on kätte jõudmas ja on väga huvitav vaadata, kuidas te siis sellele reageerite You have the floor. Okay. Uh, uh, well, so I, I, I, will, I will answer those uh, first questions. vastan esimestele küsimustele. mis puudutab määrasid, küsimus on siin selles, et kui me räägime äh, tuletisinstrumentidest, eh, siis eh, riskid on suured, kui määrad on liiga kõrged, kui me räägime FTT-st eh, Euroopa Liidu tasandil ainuüksi. nii et ma tegelikult tõin teile niisugused orienteeruvad määrad, ja me töötame oma seadusloomelise ettepaneku kallal selleks, et me saaksime tõesti erinevad määrad paika panna tuletisinstrumentide jaoks ja, ja nende toodete jaoks, mida kaubelda, millega kaubeldakse reguleeritud turgudel ja nende jaoks, millega kaubeldakse mittereguleeritud turgudel see on see, mida ma teile praegu esitlesin ja see ei ole veel päris otsustatud, selle üle arutatakse. ja siis need äh, määrad oleksid siis miinimummäärad Euroopa Liidu tasandil, mida ma teile esitlesin ja see võib-olla vastaks ka härra Pulmani küsimusele Euroopa Liidu omavahendite kohta ja tuludest äh, liikmesriikide eelarvetest, nagu öeldud, tegemist on miinimummääradega ja miinimummäära võib kasutada kui panust äh, omavahenditele. me võime jätta selle küsimuse liikmesriikide kätesse, nad võivad ka kõrgemaid määrasid paika panna ja kasutada maksutulusid äh, riiklike eelarvete olukorra parandamiseks on väga tähtis meie liikmesriikide jaoks ka see, et kui me sellise maksu sisse viime Euroopa Liidu omavahendite jaoks, siis see tähendab seda, et meie liikmesriikide sissemaksed vähenevad ja ka see võib positiivselt mõjutada äh, eelarve puutujääkide vastast võitlust, nii et äh, liikmesriigid võiksid sellele asjale ka positiivsest küljest vaadata. siis, mis puudutab äh, tähtaegu, ma ütlesin, et praegu töötame välja õigusloomelist ettepanekut äh, ja me kavatseme välja töötada siis veel sel sügisel finantstehingumaksu äh, õigusloomelise ettepaneku, see on meie eesmärgiks. ma ei oska täpset aega veel välja öelda, sellepärast et meil tuleb seda volinike kolleegiumiga arutada, kuid ma arvan, et sügisel oleme nii kaugel. ja mis puudutab erandeid, äh, siis ma juba mainisin, et me kavatseme seda maksu välja kujundada niimoodi, et see oleks piiratud äh, finantssektorile, see tähendab seda, et äh, ettevõtted ja kodanikud, äh, mis ei tegutse finantsturgudel, jäävad sellest maksust välja, ei pea seda tasuma, kuid on teatud tehinguid, mida siis ka eurooplased peavad tegema nii, nagu ka institutsioonid ja ettevõtted ja siis peame mõtlema, kas need kaasata või mitte. samal ajal aga see võib võib-olla reeg-, erandite osa liiga suureks teha. samal ajal aga me ei tohi erandite väljatöötamisel minna nii kaugule, et oleks võimalik äh, seda maksu maksustatavatelt isikutelt üle viia mittemaksustatavatele isikutele. ja maksu mõju SKT-le. jah, otse loomulikult, äh, kui ma selle ettekande tegin, siis ma mõtlesin, et me peaksime tõesti isoleeritult äh, vaatama ainult seda maksu sellisele järeldusele võib küll jõuda, kuid äh, on väga palju erinevaid äh, teid, kuidas seda küsimust lahendada. näiteks äh, tulud teistest maksudest, ka nende puhul võivad mõjud olla positiivsed. kui me vaatame seda maksu täiesti eraldi, siis negatiivseid tagajärgi võib ka näha Euh, je continuerai donc par euh, des instru-. suur tänu. Äh, ma jätkaksin siis äh, Rahvapartei nimel härra Palone, proua Tyson, härra Tšüssin, Swinburne, Kigolt on järgmised sõnavõtjad, palun. Io volevo così eh.... suur tänu, proua esimees, suur tänu, härra volinik ma kuulan alati väga tähelepanelikult, kui kolleeg Lambert räägib ja ma tegelikult hindan tema ideid. aga ma ei pea ennast üldse mitte parempoolseks. tahtsin talle seda öelda, nüüd siis ka mõned mõtted äh, täna arutatava küsimuse üle, selleks et me saaksime tõesti ka arutelu siin pidada. siin on mõningad asjad päris äh, huvitavad. Äh, ma ei ole vaimustunud sellest maksust, kuid ma arvan, et me peame ka eetiliselt ja poliitiliselt ja tegelikult ka eh, ekspertide tasandil eh, selle küsimuse üle aru pidama. härra volinik, eh, teie arutelul on siiski mõned nõrgad küljed praegu lähtutakse uuringutest, mis ütlevad, et äh, kui meie selle maksu sisse viime, siis peaksid selle sisse viima kõik, ehk et me räägime siin praegu üleilmse maksu eelastmest. meie majandus ja üleilmsed osapooled äh, ei ole aga alati võimelised valima sest on meil Aasias siirderiigid või ka USA, kus ei kavatsetagi seda maksu sisse viia. nii et tegelikult äh, tuleks arutelu selle maksu üle hoopis mu muul ajal pidada. kui aga seda maksu, kui see maks aga sisse viidakse Aasia turgudel või USA-s, siis võib juhtuda, et me, see, et see maks tuleb bumerangina meie juurde tagasi. jah, maksumäärad võivad küll tõusta, aga sellest maksust võib saada bumerang. ja siis äh, rahalistel põhjustel meie ettevõtted liiguvad Euroopa Liidust välja. siin lähtutakse teatust eelarvekujutusest ja arvatast, arvestatakse sellega, et me soovime siiski üleilmset maksu proua Tyson, suur tänu, proua esimees, ka härra volinik, ka mina ei pea ennast just parema tiiva esindajaks, aga olgu, härra volinik võib-olla teab ka seda. rahvapartei on alati öelnud suure häälteenamusega, et finantstehingumaks või maks on võimalik ainult siis sisse viia, kui seda teevad kogu maailmas ka teised riigid. ja teiselt poolt peame me ka praktiliselt olema selle maksu sisseviimisel juhtivas rollis. meie fraktsioonis on asjad hakanud liikuma ja meil on nüüd vaja teha konkreetseid ettepanekuid selle maksu praktiliseks rakendamiseks. ja teiseks pöördunud voliniku poole, me peame andma nõu, mitte aga samas tahaksin teada, kui suur on võimalus, et nõukogu annab oma jah-sõna äh, selle maksu sisseviimiseks, sest seal on vaja ju ühehäälset otsust. ja härra volinik, tahaksin teid õnnitleda selle julguse puhul sellise ettepanekuga üldse siia tulla, sest kui komisjon üldse nii kaua ootab selleks, et olla kindel, et kõik liikmesriigid äh, seda ettepanekut poe-, toetavad, siis tõesti ei ole võimalik mitte midagi ellu viia. ja tõesti on väga hea, et nüüd te kavatsete meil teha konkreetse ettepaneku pärast kõiki neid pikki arutelusid ja et me saame siis ka täpselt öelda, mida me tahame, igaüks võib ka selgelt välja öelda, mida tema isiklikult tahab. Te ütlesite, et et liikmesriigid ei ole need, mis saavad siis lõpuks tulu, vaid et tegemist peaks olema omavahenditega. mina isiklikult olen täi-, täiesti selle ettepaneku poolt Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, επί... Ήταν ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο κύριος Σεμέτα. Suur tänu, proua esinaine. Väga huvitav oli härra voliniku sõnavõtt, aga ma tahaksin siiski kasutada ära tema siin viibimist ja rääkida äh, pettusevastasest võitlusest, sest et see on ka meil päevakorras, nii et võib-olla te annate siis mulle sõna päris lõpus, võib-olla härra Klute saab kuue fraktsiooni nimel rääkida ja siis härra volinik võib-olla vastab minu küsimusele koosoleku päris lõpus. ma saan aru, et me peaksime järjepidevusest kinni pidama, aga ikkagi oleks hea rääkida ka pettusevastasest võitlusest, kui härra volinik juba siin on. härra volinik vastab pärast teistele küsimustele. praegu keskendume eelkõige finantstehingumaksule ja proua Swinburne palus ka sõna, palun. aitäh, proua esinejana, aitäh, härra volinik. kui päris aus olla, siis ma ei mulle tundub, et me teeme ju iseennast lolliks, kui me arvame, et me saame finantstehingumaksu rakendada sõltumatult ja omavahendid on täiesti eraldiseisev teema. meie kui me ütleme, et me tahame kõigepealt oma vahendeid ja soovime, et liikmesriigid loobuksid igasugustest tuludest, mis nad, mis muidu neile jääks, niisuguse asja nimel nagu finantstehingute maks, see on ju täiesti hullumeelne. võttes arvesse, et praegusel hetkel kaheksakümmend protsenti igasugustest finantstehingutest toimub Londoni ja Frankfurti vahel, kas te tahate siis öelda, et see maksupanus Euroopa Liidule saab meile olema niivõrd suur või siis seetõttu, et meil hakkab kehtima finants, finantstehingute maks, kaob ära üldse Ühendkuningriigi maksukeskus ning see läheb kuskile Aasia turgudele. minu arvates on maksud olnud just peamiseks ajendiks äh, finantskeskuste loomisele. eurobondide turg Londonis on kuuekümne esimesest aastast alates seal olnud ainult maksude tõttu ning samuti mõned teised olulised finantsasutused. terve hulk Ühendriikide ja Aasia kaubandust käivad tegelikult läbi Londoni turu just nimelt sellepärast, et on, seda on väga mugav teha ülemaailmse rahanduskeskuse läbi, aga kui me kehtestame oma Euro Euroopa Liidu sisese finantstehingute maksu, ilma et ülejäänud maailm kaasa tuleks, siis kaovad need keskused otsekohe ära. meil ei ole niisugust ainult Euroopa keskset finantskaubandust. nii et nii et see, mida me praegu siin planeerime, on absoluutne rumalus. finantsturud tegutsevad innovatiivselt ning mina tean Ühendkuningriigi põhjal, et tempelmaksu maksavad väga vähesed sellepärast et me oleme suutnud saavutada niisuguse olukorra, et täiendavat maksu ei ole tarvis enam maksta. nii et niisugune finantstehingute, tehingute maks sõlt-, isolatsioonis kehtima ei hakka. me ei saa peatada finantsturgude arengut ja kui me arvame et me tõesti suudame seda teha euroopa liidu sisese maksu läbi siis me igal juhul oleme täiesti rumalad kui me soovime maksukäitumist muuta siis me peame eelkõige maksukäitumist muutma edukalt ja pärast seda hakkavad asjad teisiti toimima me ei saa loota et me saame tohutut kasumit üle kahesaja üheksakümne miljardi aastas ja samas muutub täiesti maksukäitumine nii et kui me soovime et finantskeskus jääks euroopasse siis igal juhul me ei saa finantstehingute maksu niimoodi kehtestada ja nüüd on sõna härra Giegoldi. Well, first, uh... hästi lubage mul kõigepealt teid tänada sellepärast et minu jaoks on tänane päev väga eriline. ma olen selle maksuküsimusega töötanud juba üksteist aastat, sellest ajast alates, kui ma sain kraadi kätte ja tegutsesin kohalike ettevõtetega, pean ütlema, et edukalt. ma töötasin ühe valitsusvälits-, välisorganisatsiooni juures ja me töö-, tegime üksteist aastat kampaaniat, et see maks kuidagi kasutusele võtta. nii et minu arust on väga oluline see, see organisatsioon oli rahvusvaheline vabaühendus nimega ATTAK ning seega on minu jaoks väga oluline hetk täna ja see, selle pärast tahangi teid tänada. loomulikult niisugust maksu on kõige parem rakendada globaalsel tasandil, selle vastu ei vaidle mitte keegi. ainukene küsimus, mis tekib, on see, et kui me ei saa seda globaalselt teha, nagu mõnede teistegi asjadega, mida me tahaksime saavutada globaalsel tasandil, aga ei saa, siis ikkagi parem on alustada Euroopast. siinkohal pean ma ütlema, et äh, eelkõneleja toon oli täiesti kohatu minu arvates, minu arust oleks tarvis ar arutada seda küsimust pisut äh, ratsionaalsemalt. Ühendkuningriik on üks väheseid, kes jätkuvalt on keht-, kasutab tempelmaksu ning selle tõttu enam kui üks miljard tuleb juurde Ühendriikide, Ühendkuningriigi eelarvesse ning nüüd oleks tarvis olukorda teha pisut teistsuguseks meil ei ole mitte mingisugust põhjust miks teised euroopa liidu liikmesriigid ei peaks kehtestama sarnast maksu oli ju mingi põhjus miks saksamaa kaotas ära tempelmaksu, see oli samuti Saksamaal olemas just nimelt selleks, et Londoni vastu paremini konkureerida. üheksakümne üheksandal aastal see oli tegelikult ebavõrdne konkurents, mida Saksamaa sellega saavutas ja kui Ühendkuningriik sooviks nüüd saavutada ka paremat positsiooni ülemaailmselt turult, siis ta peaks sedasama tegema. ma täiesti kindlalt võin teile kinnitada, et mingisugust negatiivseid tagajärgesid majanduse arengule ei teki. kui te kalkuleerite kasvumäära ja võtate arvesse erinevad riigid, võtate arvesse erinevate riikide olukorrad, siis tegelikult lõppkokkuvõttes on vastavus null. võtkem näiteks Rootsi. Rootsis on majanduskasv väga suur, aga ka maksud on kõrged. see on demokraatlik valik. ise otsustate, kas sa soovitad, maksud oleksid kõrgemad või madalamad. sellel on väga vähe teha maja, pistmist majanduskasvuga. ning viimane küsimus, mida ma tahaksin puudutada, on see, et te võite olla veendunud, et me toetame teid ja sellest küsimusest ei saa parem- ja vasakpoolsete vastuseisu. Sak-, Saksamaal toetab meid kogu Bundestag sea ja nad toetavad seda just nimelt sellest seisukohast lähtudes, et me alustame finantstehingute maksuga Euroopas ja eelkõige Eurotsoonis ning küsimus ei ole mitte ainult vasak- ja parempoolsete vahelises vastuolus, vaid on vaja pidada olulist arutelu teemal missuguseid sektoreid euroopas tuleks algatuseks maksustada missuguseid on maksustada lihtsam ja missuguseid mitte nii lihtne. me peame olema ratsionaalsed meil on seda tulu tegelikult vaja ja lõpetuseks ma tahaksin öelda et tulu kasutamine ei pea mitte minema ainult euroopa liidu eelarvesse nagu see toimub praegu vaid seda tuleks kasutada ka selleks et võidelda ülemaailmse vai- vaesuse vastu leevendada keskkonnamõjusid ja nii edasi. niisugustel põhjustel hakkasidki kodanikud seda maksu toetama ning seda me ei tohiks unustada. nii et tänan teid ja meie toetus on teil olemas. härra Kluute. suur tänu, proua Luling. ma tahaksin kõigepealt äh, ühineda nendega, kes õnnitlesid teid selle sammu puhul veel umbes aasta tagasi äh, Saksa meedia kirjutas, et Euroopa Komisjon on pigem kriitiliselt meelestatud äh, finantstehingumaksu osas ja mulle tundub, et me oleme tõesti teinud suure sammu edasi selleks, et te olete nüüd läbi viinud uuringu, seda esitlenud ja nüüd väga selgelt olete ka oma seisukoha välja töötanud. ma arvan, et äh, tuleb veel kord välja toonit-, veel kord toonitada seda, mida ütles Sven Kiigold. Saksamaa Liiduvabariigis sotsiaaldemokraadid, rohelised ja ka vasakpoolne partei Die Linke on väga selgelt välja öelnud oma seisukoha ähm, finantstehingu maksu kohta ja selle kohta, kuidas maksustada selliseid ettevõtteid nagu ATAK ja väga paljud Saksamaa kodanikud on ka öelnud, et nemad leiavad, et finantstehingu maks tuleks sisse viia, nii et selles mõttes see, mille te meile siin esitasite, on kooskõlas sellega, vähemalt põhimõtteliselt kooskõlas sellega, mida suurem osa Euroopa kodanikest mõtleb. tahaksin siiski ka mõned kriitilised küsimused esitada. Keis Finben juba tegelikult vihjas sellele, et on arutelu selle, et on arutelu all see küsimus, kes peab olema poolt. meil Saksamaal on väga suured arutelud selle üle ja ka kuulsin, et ka liikmesriikide vahel on see suureks aruteluks, et Ühendkuningriik ei ole sellest ettepanekust eriti vaimustuses, samal ajal on aga vaja ühehäälsust. nii et tahaksin teada, milline oleks siin komisjoni strateegiad selleks, et ühehäälsus saavutada ma toetan seda kõike, mida te ütlesite, ka seda, et finantstehingumaksu tuleks kasutada selleks, et oma äh, vahendeid luua Euroopa Liidu jaoks, aga teiselt poolt on see ka üks tüliküsimus äh, ka minu koduriigis. Äh, minu koduriigi valitsus on väga-väga kriitiliselt selle lähenemise vastu, samal ajal finantstehingumaksu nad pooldavad, nii et vähemalt paar nädalat tagasi kirjutasid Saksamaa lehed, et nad ei ole siiski Euroopa Liidu maksu poolt, nii et tõesti, milline peaks olema strateegia selleks, et ei arutata, alustataks siin arutelu, mille puhul me kõik oleme vaimustunud finantstehingu maksust, aga see arutelu luuakse, suunatakse sellisesse tunnelisse, kus ta lihtsalt surnuks räägitakse. nii et võib-olla me peaksime mõtlema ka selle riski peale, et see arutelu jookseb väga kiiresti liiva ja et me ei jõua kokkuleppele ning äh, Te juba kinnitasite seda, mida mina Saksamaa lehtedest olen lugenud, te teete ettepaneku, et liikmesriigid selleks, et oma maksutulu tõsta, võivad äh, seda määra suurendada see aga tooks endaga kaasa jälle maksukonkurentsi probleemi liikmesriikide vahel ja see on minu arvates väga-väga problemaatiline ehk et äh, kui mõlemal tasandil oleksid ühtsed maksumäärad, äh, siis minu arvates on see vastuvõetav, kui aga mitte, siis ma kardan, et tulemus on täpselt vastupidine kui see, mida me ootasime. ja nüüd viimane lause veel Keis Finbönile jah, et siin on nihkeid, äh, seda kuulen ma iga meetme puhul nii oma koduriigis kui ka Euroopa Liidu tasandil. aga mul ei ole veel praegusel hetkel mitte ühtegi tõendit selliste nihete kohta nii et ähm, siiamaani pole keegi mulle äh, vastanud sellele küsimusele, on täiesti selge, et äh, osad ettevõtted võivad välja rännata, peakortereid nihutada mujale, kuid see ei tähenda, et see peaks juhtuma ja mina ettevõtjana kuulen pigem, et äh, nõudlus on turgude järele, me võime selle asjaga ümber pöörata. kui te otsite territooriumi, kus oleks vaja makse maksta, siis võite minna Sahara kõrbe, seal ei ole ju ei ettevõtteid, see ei makse ega ka turgu. nii et tegelikult ettevõtete jaoks on see, et nad sisenevad turule ja kui turureeglid on mõistlikud ja kui ka raamtingimused on õiged, siis liik-, siis on ettevõtted ka nõus makse maksma nii et see on see, mida mina ettevõtjatelt olen ikka ja jälle kuulnud, nii et need oleksid minu mõtted, suur tänu. suur tänu, kui te nüüd lubate, siis annan endale ka sõna, mitte nii nagu ees, esimehele, vaid kui komisjoni liikmele. kõigepealt tahaksin volinikule tunnustust avaldada äh, mitte sellepärast, et tema ettepanek on nii sisukas, vaid just ähm, tema optimismi ja julguse tõttu. ta rääkis meile, et on olemas õiguslik alus. Te rääkisite ka moonuste äh, võimalikust maksustamisest, kas selle jaoks on ka olemas mingisugune õiguslik alus selleks, et äh, siis tõesti maksustada nende kodanike tulu, või, või teatud kodanike tulu eh, üle-euroopalise maksuga. ja mul on veel üks küsimus. kui te tõesti suudate saavutada niisuguse maksutulu, nagu te siin ütlesite, kakssada miljardit eurot, siis, siis see peab ju kusagilt tulema. praegusel hetkel maksustavad liikmesriigid oma panku. seega kui nad nüüd veel tehingumaksu peaksid maksma, siis äh, jääb äh, kohalikul tasandil või tähendab liikmesriigis maksutulu väiksemaks, sest äh, see tulu, mida maksustatakse, väheneb. kas te olete neid kadusid liikmesriigiti analüüsinud? seoses finantssektori tegeliku maksubaasi vähenemisega liikmesriikide jaoks. ma arvan, et äh, see olekski minu poolt kõik, mis puudutas küsimusi, aga ma arvan, et tuleb olla väga ettevaatlik. Äh, väga lihtne on ju rääkida, et äh, et ähm, finantssektori äh, tuleks maksustada, aga arvestades tu-, teatud turgude äh, turgude kõikumist peab olema väga ettevaatlik, härra Trichet oli siin mõni nädal tagasi ja ma äh, tahaksin ikkagi sellest rääkida, sest komisjon on ju selle poolt, et finantstehingu sissemaks, finantstehingu maks sisse viia ja see aitaks tõhustada siis või tugevdada omavahendeid, aga eh, Trichet ütles, et eh, niisuguse maksu sisseviimine ainult Euroopa tasandil sisseviimine on viga. ma olen ka kohtunud nende rahamaailma vägevatega Euroopa Liidus ja nad on öelnud, et te võite poolt olla küll, aga see ei, see ei saa kunagi tõeks. ja järgmisena tahaksin sõna aseesimees Higlunale. suur tänu, et te kohale jõudsite, sest teie olete aseesimees ja te võite nüüd mind välja ka vahetada. palun, teil on sõna härra volinik, nii nagu kolleegid, on minulgi hea meel näha mõjuhinnangu tulemusi, kuid mul on kaks tehnilist laadi küsimust. esiteks, ma mõistan, et kõige raskem on hinnata juhuslikkust ning maksude nihutamise küsimust. ning asi ei ole niivõrd selles, et meil on, meil on väga raske aru saada sellest, kas need, kes kõigepealt maksud maksavad, kannavad siis lõpuks ka seda rahalist koormust. nii et missuguses sektoris kõigepealt hakatakse seda nii-öelda täiendavat rahalist koormat kandma, kas kõrge sissetulekuga sektoris või madalaga? nüüd teine küsimus. kas, kas see finantskoormus langeb eelkõige rahanduskeskustele, kes tegelevad tehingutega või finantsinstrumentide omanikele. nüüd teine küsimus. esiteks me räägime tehingumaksust. siin tundub olevat arutelu käibemaksu ja käibemaksu, siin on käibemaksu arutelu samuti seondub selle debatiga, aga igasugune maks, mis on seotud sellega, kui ettevõtted teostavad mingeid finants tehinguid, kas see hakkab puutuma siis kõikidesse ettevõtetesse, kui me vaatame väikeseid ettevõtteid, kes teevad järjest enam ja enam tehinguid välismaailmaga, kas neile langeb siis osaks eriti raske finantskoormus? kas eh, tehingumaks, finantstehingumaks kehtib niisugustel juhtudel? esinejana räägib mikrofonita. ja nüüd annan härra Väiole lühidalt sõna. tehke palun kiirelt, sellepärast et meil on veel päevakorras muid punkte. Teie küsimus jääb viimaseks ja siis järgnevad finantstehingumaksu kohta vastused volinikult teen samuti väga lühidalt, mul on ka tehniline küsimus. ma tahaksin aru saada, kuidas te näete ette selle maksu kehtestamist, kuidas te kavatsete seda maksu koguda? kas kohalike ta-, teenuste tasandil või teenuste tasandil või kohalike omavalitsuste tasandil äh, kes maksab selle maksu kogumise, kogumise kulud? Uh, suur tänu nende väga huvitavate küsimuste eest. mõned küsimused olid väga tehnilised ja nagu öeldud, me töötame ettepaneku kallal alles ning tehniliste küsimuste osas oleks ilmselt väga kasulik korraldada veel mõned jätkuarutelud just tehnilisel tasandil ning niisuguseid küsimusi siis seal põhjalikult käsitleda. sest et kui ma nüüd hakkaksin väga üksikasjalikult selgitama neid tehnilisi küsimusi, siis võib-olla kuluks liiga palju aega. nii et mina pakun välja, et võib-olla siis kui me oleme ettepaneku lõpule juba lähemal, võib-olla korraldaksime mingi nii-öelda tehnilise briifingu ja seal käsitleksime just nimelt neid tehnilisi küsimusi, mis on selle ettepanekuga seoses. nüüd üldisematest teemadest finantskeskuste küsimused näiteks Ühendkuningriigis ja mõnedes teistes riikides, kes, kes finantstehingute maksu tõttu kannatavad, on igal juhul väga huvitav teada, et Ühendkuningriik kuulub nende hulka, kes tõesti kardab finantstehingute maksu, mitte Neil on ju olemas tempelmaks aga samuti on neil olemas finantstehingute maks tuletisinstrumentidelt, kuid sellest kõigest hoolimata on Ühendkuningriik jätkuvalt peamine finantskeskus maailmas, väga olulise tähtsusega finantskeskus ja kui me räägime nüüd Aasiast, Taiwanist näiteks, kus samuti kehtib finantstehingute maks ning mis on ikkagi üks suuremaid finantskeskusi Aasias, nüüd võtame Šveitsi, neil samuti on olemas äh, aktsiatelt, aktsiate ja võlakirjade finantstehingute maks teatavate täiendavate instrumentide osas ja need maksud erinevad, kas on tegemist välisinstrumendi või mingi muuga. Euroopa Liidus niimoodi ei ole, aga Šveitsis näiteks on ja sellest hoolimata me, on ta suur finantstehingute keskus, nii et meil on terve hulk näiteid selle kohta, et niisugused maksud on olemas, aga sellest hoolimata on nimetatud riigid jätkuvalt olulised finantskeskused. ja sellest maksust saadavad tulud Ühendkuningriigis ei ole sugugi mitte nii madalad, kui te nimetasite, need annavad ikka miljardeid naelu, nii et tegu on märkimisväärsete tulusummadega. nii et finantskeskuste osas ja selles osas, kes selle maksu ära maksab, on minu arust väga oluline mõista, et kui tehing toimub Ühendkuningriigis või Saksamaal või Prantsusmaal, mis loomulikult on Euroopa Liidu suurimad finantskeskused, siis ei pea see ilmtingimata tähendama, et neid tehinguid teostavad nendes riikides paiknevad finantsinstitutsioonid ning seetõttu äh, me just mõtlesimegi maksuresidentsuse põhimõttele mis võimaldaks koguda seda maksu selles riigis kus kohas institutsioon kui niisugune mis tehingus soovib sooritab tegelikult tegutseb nii et kui austria finantsinstitutsioon teostab mingi tehingu ühendkuningriigis siis saab seda tehingut maksustada austrias aga mitte Ühendkuningriigis või pigem, et seda saab maksustada Austria kasuks, mitte Ühendkuningriigi kasuks. aga need on juba sellised tehnilised detailid, mis kuuluvad selle ettepaneku juurde. ma olen igati nõus sellega, et me peame olema väga ettevaatlikud, nagu ütles proua Lulling ja ma kinnitan teile, proua Lulling, ma olen jätkuvalt äärmiselt ettevaatlik selle ettepanekuga. muuseas, härra Trichet seisukohtadest meeldis mulle eriti teine lõige, kus ta väga selgelt ütles, et me peame olema, olema ettevaatlikud, kui me võtame kasutusele finantstehingute maksu või kui me seda viime sisse Euroopa Liidu tasandil. ta ei öelnud, et see oleks võimatu, ta ütles, et me peame olema äärmiselt ettevaatlikud. ja ma olen täiesti temaga nõus. me peame olema ettevaatlikud ja väga hoolikalt seda maksu kujundama ning seetõttu me mõtleme ka maksumääradele, mis on äärmiselt madalad ja võtavad arvesse, et tegu on üle-euroopalise lahendusega, mitte globaalse lahendusega. kui me suudaksime jõuda üleilmsele kokkuleppele, siis need maksumäärad muidugi võiksid kasvada, sellepärast et ümberasustamise risk ei oleks siis enam oluline. nii et tegu on elementidega, mille kallal me töötame. nüüd nõukogu reaktsioonid. ja kuidas ja seisukohad selles osas, et finantstehingute maksutulusid võiks kasutada omavahenditena mina saan aru sellest niimoodi, et me võiksime välja pakkuda väga madalad maksumäärad kui panusena omavahenditesse ja jätaksime siis liikmesriikidele selle võimaluse, et nad saavad oma riigi tulusid suurendada, lisades natukene juurde sellele väga madalale maksumäärale sest et kui nad panevad finantstehingute maksule midagi juurde, siis nad saavad ka täiendavat tulu oma riiklikule eelarvele ning lõppkokkuvõttes on meil Euroopa Liidu tasandil harmoneeritud lähenemine. see on minu arvates eriti oluline just nimelt finantssektori maksustamise juures, sellepärast et hetkel on meil mitmetes liikmesriikides välja töötatud nende oma lähenemised finantssektori maksustamisele ja isegi väga kerged muutused, erinevused nendes äh, maksust-, lähenemistes maksustamisele toovad kaasa suuri raskusi. kui ma rääkisin õiguslikust alusest, siis selles osas ma võin ainult kinnitada, et meie analüüs näitas, et et nii finantstehingute maks kui finantsteenuste maks võivad põhineda aluslepingu saja kolmeteistkümnendal artiklil, aga aga need puudutavad eelkõige siiski finantsinstitutsioone nii et kodanikud nende läbi tegelikult ei kannata. väga huvitav fakt muuseas on ka see, et meie prognooside põhjal kaheksakümmend viis protsenti kõikidest tehingutest sooritatakse finantssektori erinevate osapoolte vahel. nii et siin on oluline mõista, eriti siis, kui me räägime äh, väga tihedast kauplemisest, kui me räägime välkkauplemisest, siis selle osa tegelikult Euroopa Liidus on väga suur ja mittefinantsinstitutsioonide osa ja kodanike osa finantstehingute sooritamisel on tegelikult üsna tilluke, nii et meie mõte on ikkagi selles, et me kujundaksime selle maksu niisugusena, et nii palju kui võimalik ole, piirduks selle maksu rakendamine siiski finantssektori kui niisugusega nüüd ühehäälsuse küsimuses ja küsimuses, kuidas tegeleda nõukogu küsimustega, siis ma juba tegelikult ju vastasin sellele, aga oluline on minu arvates lisaks, et parlamendiliikmed oleksid väga aktiivsed selles valdkonnas juba on tehtud sellel teemal raport parlamendis ja ka vastu võetud ning parlamendiliikmed peaksid olema olulised oma väga ta- aktiivselt tegutsema oma seisukohtade väljendamisel, samuti on kodanike roll oluline. viimane Eurobaromeetri uuring näitas et, et kuuskümmend üks protsenti Euroopa Liidu kodanikest toetab finantstehingute maksu kasutusele võtmist Euroopa Liidu tasandil nii et see tähendab ju, et finantstehingute maksu jaoks on keskkond soodne ja kui me räägime nüüd nõukogust, siis kui Eurotsooni riigijuhid arutasid Euro pluss pakti, siis olid seal samuti soovisid samuti Eurotsooni liikmed, et komisjon uuriks põhjalikumalt finantstehingute maksu kasutuselevõttu Euroopa Liidu tasandil. nii et kõik need on olulised faktid, mis viitavad sellele, et märkimisväärne osa liikmesriikidest on seda meelt, et Euroopa Liidu tasandil võiks niisuguse maksu kasutamine olla edukas. aga nagu igasugune maksustamisküsimus vajab ka see küsimus ühehäälsust, seega me peame väga tõsist tööd tegema, komisjon peab tõsist tööd tegema, mina koos kolleegidega ja kõik meie lähenemise toetajad peaksid selles suunas tööd tegema. siin on mul loomulikult eelkõige meeles Euroopa Parlament, kes võiks väga suurt, suurt ja olulist, olulist rolli mängida. suur, suur tänu, härra voli-. Euh, suur tänu. tõesti, äh, teile esitati ka pettusevastane, petu, pettusevastase võitluse kohta küsimusi. härra Tšuntis, teie soovisite ka selle pettusevastase võitlusega seoses ühe küsimuse esitada, sellepärast et meil on veel mõni minut aega, palun suur tänu, proua esinaine. minu küsimus tegelikult puudutab ka voliniku tegevusala, sellepärast et ta vastutab ka peetusevastase võitluse eest. mul on otsekohesed küsimused. finantsskandaalid, peetuseskandaalid on puudutanud mitmeid suuri ettevõtteid, Siemensit, Manni ja teisi ning need äh, juhtumid on seotud äh, kaebustega, äh, mille puhul öeldi, et hankelepingute saamiseks on vaja liikmesriikides ametnikele altkäemaksu maksta Eurobaromeetri järgi on Euroopa Komisjon käitunud subjektiivselt äh, ja silma kinni pigistanud teatud juhtude puhul ja seetõttu äh, huvitab mind ja ka teisi kolleege, mida te teete seal komisjonis, sest äh, mängus on Euroopa maksumaksja raha. mida kavatsete te ette võtta niisuguste juhtumite lahendamiseks? kas te kavatsete neid uurida? kas te mõistate, et teie volinikuna Euroopa Komisjon, aga ka teie eelkäija vastutavad kõige selle eest? me räägime ju Saksa ettevõtetest, kas te olete ikkagi erapooletu? Monsieur le commissaire va vous répondre par võib-olla vastaksite te, see puudutas ju komisjoni, palun, härra volinik well,. Uh, uh, uh, jah, no otse loomulikult uh, pettus ei ole midagi head. ja oma portfelli jagaksin ma kaheks uh, üks osa puudutab äh, pettusevastast võitlust ja teine osa Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmist. tegemist on küsimustega, mille kallal teen rasket tööd ja sellel kuul komisjon võttis vastus uue pettusevastase strateegia, kus meie eesmärgiks on suurel määral tugevdada pettusevastast võitlust äh, ja pettuste ennetamist. me muutsime tõhusamaks ka erinevaid äh, äh, operatsioone koha peal selleks, et võidelda pettuste vastu. ja ajakirjanduses on tõesti välja tulnud mit-, mitu juhtumit. ja mis puudutab uuringuid, siis tegemist on tõesti sõltumatute institutsioonidega, nad viivad ähm, uuringud läbi iseseisvalt ja need juhtumid, mida teie mainisite siin, siis vastavad ähm, kontrolliorganid Saksamaal peavad uuringud läbi viima meie pettusevastase strateegia puhul on väga tähtis ka idapiiri kaitseprogramm, kus me üritame salakauba veo vastu võidelda, sigarettide ja alkoholi salakauba veo vastu, kust meil jääks ka väga palju maksutulu saamata ja neid äh, operatsioone nõukogu vastavas komisjonis ka arutatakse ja kui te soovite, te võite selle komisjoni, kompkomisjoni koosolekule tuua, tulla ja me ka seda arutelu kuulata. meil on uus käibemaksustrateegia, mille puhul pettuse küsimus on üks prioriteetsemaid küsimusi aruteludes ja see, selle uue käibemaksustrateegia tahan teile esitada veel enne selle aasta lõppu. ja mis puudutab operatsionaalset tööd eelmisel aastal, siis me lõime Eurofiski, tegemist on organisatsiooniga, mille eesmärgiks on lihtsustada informatsioonivahetust äh, Äh, maksuametite vahel ähm, liikmesriikides. organiseerides tõhusat ja kiiret informatsioonivahetust ähm, liikmesriikide vahel, on meil võimalik äh, võidelda käibemaksu äh, pettuste vastu palju tõhusamalt kui siiani nii et äh, ma tõesti loodan selle uue organisatsiooni peale kui ka ettepanekute peale, mis on kirjas äh, uues käibemaksustrateegias ja kus on tõesti ka pettusevastane võitlus kirjas. Äh, suur tänu. finantstehingu maksu diskussioon oli nii põnev, et kahjuks te ei saanud meile rääkida äh, oma seisukohtadest äh, ühtse konsolideeritud maksubaasi ja kõikide muude huvitavate küsimuste kohta võib-olla saate te vastata meie küsimustele kirjalikult. ja kolleegid saavad siis äh, rahulikult äh, minna, minna puhkusele ja, ja sa, ja teie saate ette valmistada kohtumist pärast puhkust märkust. nüüd suur tänu teile veel kord, ootame huviga teie õigusloomelisi ettepanekuid sügisel eh, ja vaatamata sellele tööle soovin teile ikkagi head puhkust, aitäh, et tulite, tänan. If I may just to, to, to, to thank uh, to lihtsalt paar tänusõna tahaksin tänada Euroopa Parlamendi liikmeid ja kohe kindlasti vastan kirjalikult vastamata jäänud küsimustele. Nende põhiliste küsimuste kohta, mis puudutab energia maksustamist. ja konsoli-, konsolideeritud maksubaasi, jah, need on tõesti need kõige suuremad valdkonnad ja parlament on siin olnud äh, komisjoni partneriks ja liitlaseks edusammude tegemisel. nii et suur tänu koostöö eest. Äh, suur tänu, ütleb ka proua Lilling. Ähm, kallid kolleegid, aseesimees ei taha praegu sõna võtta või ei taha esimehe kohale asuda ja palus mul jätkata, sest tegelikult mul on teile veel üks teade. see puudutab nimelt parandusi Ole Schmidti raportile. pean teile ütlema, et viienda juuli hääletuse tulemusel oli äh, vaja äh, ette valmistada õigusaktide kohta muudatusettepanek äh, kodukorra punktile kakssada kuuskümmend üks vastavalt ja see muudatusettepanek jagati kaheksandal juulil reedel kõigile liikmetele kõigis keeltes välja ja kui nüüd äh, keegi selle vastu ei ole, siis äh, esitatakse see täiskogule septembri esimesel täiskogul ning kui vähemalt nelikümmend äh, liiget vastu ei ole, siis kiidetakse see heaks hääletuse teel. esimees äh, on homme siin esitab teile muu, äh, ka uudiseid kolmepoolsetest kohtumistest lühikeseks müümise kohta ja me peame veel vastu võtma kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta koosolekute ajakava. kas kellelgi on märkusi? härra Lambert ähm,. ma tahaksin elukvaliteedi ja töökvaliteedi teemal rääkida, muide ei jaanuari alguses ei ole ette nähtud mingisugust hääletust, ma ei tea, kas tõesti sekretäriaat on äh, Äh, on soovinud seda, sellepärast et tegemist on meie aasta esimese kohtuse äh, ko,, koosolekuga ja, ja personal on alles äh, puhkusel. ma võin teile kinnitada, tõesti üheksandal jaanuaril mingit hääletamist ei tule ja nüüd läheme hääletamisega edasi, kõigepealt Euroopa eurodes tehtavate krediitkorralduste ja otsearvelduste tehnilised nõuded ja määruse üheksasada kakskümmend neli kaks tuhat üheksa muutmine. raportöör Sarje Saia, kas ta on siin? on küll. nüüd äh, meil on ka hääletusnimekiri, väga palju kompromisse on, kõigepealt muudatusettepanek üks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, ettepanek Rahvapartei, SED ja Roheliste vahel, kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek kuusteist kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lähen edasi kompromiss D juurde, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, F, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu võetud. sada kolmkümmend kuus raportööri poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, I poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss, J poolt vastu, erapooletud, vastu võetud ja sada nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud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 muudatusettepanek nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, M kompromiss osade kaupa. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. oi kui pikk see on, vastu võetud. kontrollime seda ei ole nimeline hääletus, lihtsalt kontrollime. no, no, no. no, no, on est pour. Monsieur Gozas, ne la perdez pas, c'est trop con. proua Gozes või härra Gozes, ärge andke alg-, alla. ärge kaotage oma kaarti. Alors, on vote quoi, koordinaator? mis me siis nüüd, andest, mis, mul ei ole ju hääletusnimekirja, koordinaator, mida me siis nüüd hääletame? hääletus on laht-, avatud, hääletus lõppes. sama muudatusettepaneku teine osa. hääletus nüüd lõppes. mis siis tulemused on? kakskümmend kaheksa poolt, seitse vastu, vastu võetud ja järgmiseks. Ah, ah, vabandage, proua esinaine, kas te saaksite äh, võib-olla ka luksemburgi keeles siin rääkida? see ei ole mm, ametlik Euroopa Liidu keel, ma tahaksin küll, aga see ei ole ametlik keel, ma ei saa lihtsalt <laughs> muide, siin räägitakse ka švaabide keelt mu kõrval, härra Kiigold, nii et võite rääkida küll. kompromiss N poolt vastu, vastu võetud, kompromiss O poolt vastu, erapooletud vastu võetud ja nüüd sada kuus, kuuskümmend kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud sada kuuskümmend kolm poolt vastu. ma ei tea, tuleb kontrollida sada kuuskümmend kolm. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes kakskümmend üks poolt, kuusteist vastu. vastu võetud. ja nüüd viiskümmend poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud, kuusteist poolt, vastu. vaadake, kuusteist on hoopis ära langenud Pole mingit probleemi. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaheksa. ei no me soovitame, soovitatakse meil saja kuuekümne neljandat kontrollida, Markus Verberi muudatusettepanek kas kõik on nüüd hääletanud? hääletus lõppes. neliteist poolt, nagu ma ütlesin, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu kontrollime sada kuuskümmend üheksa, kontrollime elektrooniliselt, palun kas kõik on hääletanud? kolmkümmend poolt, seitse vastu. kompromiss B kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd sada seitsekümmend üks poolt, vastu, tuleb kontrollida. palun hääletage ärge enam hääletage. kuus poolt, kakskümmend üheksa vastu, tagasi lükatud ja nüüd sada seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend seitse on tagasi võetud, kuu poolt vastu, erapooletud kontrollime, kompromiss Q. kas kõik on nüüd hääletanud? hääletus lõppes, seitseteist poolt, kakskümmend vastu. ja nüüd sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kaks poolt, vabandage. vaadake, vabandage nüüd. kompromiss oli tagasi lükatud, seetõttu tuleb nüüd kõiki muudatusettepanekuid järgnevalt hääletada. ja nüüd sada seitsekümmend kaheksa koos esilt poolt, vastu. kes on poolt? härra Koses, kas te olete ise poolt, oma ettepaneku poolt? proua esimees, vaadake nüüd täiesti rahulikult see hääletusnimekiri läbi ja selgitage kolleegidele, mille üle me hääletame, sest muidu lähevad asjad täitsa segamini. kompromiss. me hääletasime kompromiss kuud. kas te soovite uuesti hääletada kompromiss kuud? see lükati tagasi, võib-olla ma olin liiga kiire, vabandage kontrollime. kompromiss kuu. kompromiss lükati tagasi, aga pärast seda võtke nüüd järjest need äh, muudatusettepanekud. alustame kuust ei, ei, see lükati tagasi. oli täiesti selge, see lükati tagasi. ei, ei, ei kes on poolt? Euh, vaadake, osa kolleege ei saanud aru, mis selle Q-ga sai, me peame uuesti hääletama. kompromiss Q on nüüd uuesti hääletamisel. vabandage, elektrooniline hääletus toimus, see oli ju selge, see oli tagasi lükatud. see ei ole nii raske. vabandage. ma lihtsalt vist liiga kiiresti tegin seda hääletust ja siis osa kolleege ei saanud aru. Te olete nii kiire, meil on nii raske teid jälgida. no sellepärast ma tahtsingi üle korrata selle hääletamise. ja nüüd te ei taha seda kuud hääletada. kahju, näete, proua raportööril on ka midagi öelda, proua esinaine ütleb härra Koses, ma ei tea, miks peab siin kümme minutit raiskama mingisugusteks äh, ähmasteks aruteludeks. mul on ju selge kõik, me peame ju hääletama edasi, me lihtsalt kontrollisime kuud. palun hääletage, kuu aga millele me siis nüüd üldse hääletame? Aber das Ergebnis war klar, 20 zu. Ja, stimmt, stimmt, stimmt, dagegen. Le los. vote est clos. Tout le monde a voté. Le vote est clos. Alors. Hääletus on nüüd lõppenud. 16 poolt 21 vastu ja kuna see kompromissettepanek kuu on nüüd tagasi lükatud. peab edasi minema. ma ei saanud seda teistmoodi teha, nüüd hääletame sada kuutekümmend kaheksat või sada seitsekümmend kaheksat, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kes olid poolt, kes vastu, tagasi lükatud. nüüd sada kaheksakümmend, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja sada kaheksakümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. härra Pullmann. siin on uued tingimused ja teeksin ettepaneku, et te hääletaksite muudatusettepaneku sada kaheksakümmend kaks poolt, kuigi see hääletusnimekirjas on teistmoodi kirjas. ma loodan, et kõik said sellest aru, sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, era-, sada kaheksakümmend kaks see oli siis sada kaheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, peab kontrollima. elektrooniliselt kontrollime nüüd, palun hääletage. hääletus lõppes. kaheksateist poolt, kaheksateist vastu. tagasi lükatud viiskümmend üks, kes poolt, kes vastu kes erapooletud. see pole jälle selge. palun hääletame elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. seitseteist poolt, kakskümmend vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, jällegi pole selge. kontrollime elektrooniliselt, palun. hääletage. hääletus lõppes. viisteist poolt, kaheksateist vastu, tagasi lükatud kompromiss, R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kaheksakümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, sada üheksakümmend seitse, sada üheksakümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kakssada, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kolm poolt, vastu, vist on tagasi lükatud. kas soovite elektroonilist kontrolli? kontrollime, viiskümmend kolm, palun hääletage. Mhm. nüüd on hääletus lõppenud, üheksateist poolt ja üheksateist vastu, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt sest ma ei näe päris selgelt. kakskümmend. kes poolt? nüüd, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kakskümmend poolt, viisteist vastu, seega vastu võetud. ja nüüd mis meil tulebki siin järgmiseks? kakssada kümme. kakssada kümme, kes poolt? vastu kontrollime elektrooniliselt, palun hääletage. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. kaheksateist poolt, üheksateist vastu, tagasi lükatud, kakssada üksteist poolt, vastu. kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kaheksateist poolt, kaheksateist vastu, tagasi lükatud kakskümmend üks, inkolt poolt, vastu, erapooletud, pole päris selge, kakskümmend üks inkolt, elektrooniline kontroll, kas kõik hääletasid? hääletus lõppes kakskümmend viis poolt, kolmteist vastu, vastu võetud kakskümmend kaks IMCO muudatusettepanek. kas kõik on hääletanud? kes oli poolt? kakskümmend punkt kaks on see, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss ees, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuusteist poolt. oi, see on tagasi, tagasi võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu viiskümmend kuus, kes oli poolt?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 kontrollime elektrooniliselt. kakssada kaheksateist, palun hääletage. hääletus lõppes. kakskümmend üks poolt, seitseteist vastu, vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kakskümmend kolm langeb ära, kuuskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, kakskümmend neli poolt. see langeb ära hoopiski, vaadake. siis kuuskümmend kuus on järgmine, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend üks poolt, no ei, see langeb hoopis ära, vabandust. kakskümmend viis poolt, see ka on, langeb ära, pole päris selge kompromiss U poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse, kontrollime elektrooniliselt, kas kõik on juba hääletanud, hääletus lõppes. üheksateist poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss. kaksteist veel poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss X. vabandage, vabandage, siin on üks täpsustus Euh, nous sommes déjà plus loin. Ah, ah, le 72 ne tombe pas. seitsekümmend kaks ei lange ära. minu kolleegid on äh, pea, peavad mulle kiirelt järgi jõudma. seitsekümmend kaks poolt on vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kompromiss kaks siis veel, seda me juba hääletasime järgmiseks seitsekümmend neli Äh, kaheksakümmend neli. kompromiss X tuleb vahepeal, vaadake. kompromiss X poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend üheksa, sooline, suuline muudatusettepanek. kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja seitsekümmend viis. või mis meil siin tulebki? seitsekümmend kuus ja kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend seitse poolt ja kolmkümmend ka poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaheksa ja kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa ja kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kaks ja kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss Y poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kaheksakümmend neli poolt, vastu mis teil selle vastu oli? nüüd on kaheksakümmend neli. pärast kompromissi Y läheme edasi kaheksakümne neljaga. siin saab plokis hääletada, ahaa kui kaugel see plokk siis läheb nüüd, härra klient? kuni üheksakümne kolmeni, ahaa, väga hea. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kompromiss Y ka poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss, Z poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Z A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Z B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kom-, muudatusettepanek sada neli poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, muudatusettepanek Z poolt vastu, vastu võetud. kakssada viis poolt, sada viis poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss ähm, ZC kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, esimene osa on vastu võetud, teine osa mm, sõnaga mandatory poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss ZD, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kes ja sada kaheksa poolt vastu, erapooletud, kontrollime sada kaheksat. palun hääletage sada kaheksa. kolleegilt Tšuntiselt, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, kakskümmend üks poolt, seitseteist vastu, kõik vastu võetud ja nüüd kaks imkolt poolt, vastu. kontrollime. muudatusettepanekud kaks, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kakskümmend viis poolt, kaksteist vastu. vastu võetud sada üheksa poolt. sada üheksasada kümme ja kolm ja üksteist on identsed. või kolm tähendab, kolmega lõpeb sada üheksasada kümme ja kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime elektrooniliselt. hääletus lõppes kakskümmend üks poolt, kuusteist vastu, vastu võetud. mis meil nüüd tuleb, üksteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd sada kaksteist poolt, vastu peab kontrollima elektrooniliselt. sada kaksteist, hääletage palun. hääletus lõppes. kakskümmend poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, et E poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada viisteist. ZE-d sooviti kontrollida elektrooniliselt, palun. nüüd hääletus lõppes. kuusteist poolt, kakskümmend vastu. seega see on tagasi lükatud ja nüüd läheme saja kolmeteistkümne juurde, kes poolt kompromiss on tagasi lükatud, seega läheme edasi muudatusettepanekuga sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu. kontrollime. hääletus nüüd algas. ja nüüd lõppes neliteist poolt ja kakskümmend neli vastu, tagasi lükatud sada viisteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss Z, F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss Z, G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek sada kakskümmend on tagasi võetud, seega nüüd viisteist poolt. oi, ma unustasin ühe kompromissi ära, kompromiss C, H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd viisteist poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus. kõigepealt elektrooniliselt siis teksti kohta kas kõik on hääletanud? hääletus nüüd lõppes. kakskümmend viis poolt, kolm vastu, kümme erapooletut ja nüüd hääletame õigusloomelist resolutsiooni ettepanekut. palun hääletage. hääletus lõppes kakskümmend üks poolt, kaks vastu, kolmteist erapooletut. suur tänu, proua Saia, kas soovite sõna, sest et sõna, raportöör saab sõna, palun. jah äh, proua eesistuja, kuna see, esinaine, kuna see raport nüüd vastu võeti, minuti, siis ma paluksin luba kohe alustada kolmepoolseid läbirääkimisi niimoodi, et see võiks minna kolma, esimesele lugemisele, kui võimalik. ma palun komisjoni nõusolekut seal. Te kuulsite, mida raportöör soovis, kas te olete nõus sellega, et me alustame kolmepoolseid läbirääkimisi, kas me hääletame nüüd selles osas ka, härra Koosest ei ole nõus sellega? hästi, siis me hääletame nii, hääletame nüüd raportööri ettepanekut käivitada, alustada kolmepoolseid läbirääkimisi. kas kõik on hääletanud, kas te kõik olete hääletanud? nii, nüüd on hääletus lõppenud, kakskümmend seitse on poolt ja kümme on vastu. niisiis, proua Hessaja, te võite alustada kolmepoolseid läbirääkimisi ning me soovime teile edu ja õnne selleks. nii, ja nüüd me läheme järgmise hääletuse juurde. see on nüüd me läheme kuuenda päevakorrapunkti juurde ehk siis maksejõuetusmenetlused Euroopa Liidu äriühingu õiguse raames. kui te annaksite mulle hääletusnimekirja, nii. meil on kõigepealt kompromiss A, kes on poolt. see on tehnilise muudatusega, niisiis, kes on kompromiss A poolt ja kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud nüüd on kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud. kompromiss C, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss D, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nii, nüüd tuleb osade kaupa hääletus, lõige kolm, kes on poolt, vastu, vastu võetud, lõige neli, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, lõige viis muudatusettepanekust neli poolt vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud, lõige kuus, muudatusettepanek viis poolt vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud, kompromiss E poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, lõige seitse poolt vastu, erapooletuid samuti vastu võetud. nüüd kogu dokumendi osas hääle, elektrooniline hääletus dokumendi muudetud teksti osas. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, kolmkümmend kaheksa poolt, mitte ühtegi vastu, mitte ühtegi erapooletut. palju õnne meie, mitte siin viibivale äh, aseesimehele, aga me teatame talle head uudised. nüüd läheme seitsmenda punkti juurde, mis on siis direktiivide kaheksakümmend üheksa murd kuus kuus kuus EMÜ ja teiste direktiivide muutmine, mis puudutavad keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumist. niisiis, arvamuse koostaja on härra Martin ja me aru, alustame artiklist üks muudatus ei, see on tagasi lükatud, see on tagasi võetud, seega siis muudatus ettepanek nelikümmend kuus. see on vastu võetud, kompromiss AA, poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kas me hääletame viisteist, kuusteist, seitseteist, kaheksateist hääletame plokis, kes on poolt, vastu Va. poolt, kes on poolt, nüüd vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt vastu, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd siis üheksateist. ei jällegi plokis hääletus delegeeritud aktsid, õigusaktid üheksateist, kakskümmend, kakskümmend üks ja kakskümmend kaks. kes on poolt? vastu? elab po-, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd kakskümmend kolm, poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend, poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd täpselt sama kakskümmend neli, kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa lähevad plokis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. ja nüüd me peame hääletama kahekümne viiendat raportöörilt muudatusettepanek, tähendab, nii on mulle öeldud, jah. nii, siin on plokk kahekümne viiendat ei kata, seega me nüüd hääletame kahekümne viiendat poolt, vastu, erapooletuid. kahekümne viies. kas te hääletasite nüüd kahekümne viiendat, hääletame nüüd kahekümne viiendat, nüüd on vaja hääletada kahekümne viie. nii kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletuid, see on samuti tagasi lükatud, kolmekümnes poolt vastu, see on vastu võetud, nüüd tuleb kompromiss AB, kes on selle poolt Va, vastu, erapooletuid. tundub, et see on vastu võetud, aga võime kontrollida, kompromiss AB nii, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, kakskümmend neli poolt, neliteist vastu, vastu võetud. nüüd kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletuid samuti vastu võetud, kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kaks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss AC poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kolmkümmend viis Äh, poolt, vastu, erapooletuid, ei vabandust, kolmkümmend seitse oli see, see on ja nüüd oli neljas, see on vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, seda on vaja kontrollida. ja hääletus on avatud ja hääletus on lõppenud. kaheksa poolt, kakskümmend üheksa vastu, selge see on kahjuks tagasi lükatud, lugesin enne väga halvasti, nüüd viis poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kompromiss A, kes on poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kaheksa poolt vastu, ei, kontrollime neljakümmend kolm. hääletus on lõppenud viisteist poolt, kakskümmend vastu, see nelikümmend kolm tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, üheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kümme poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss B. kümnendat tahate kontrollida, hästi. hääletus on avatud, suletud kakskümmend viis poolt ja kolmteist vastu, see on vastu võetud, nüüd on kompromiss B poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud. nüüd, nüüd hääletame kogu teksti osas elektrooniliselt. hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis poolt ja mitte kedagi ei ole vastu, kaks erapooletud, õnnitlused raportöörile. niisiis, nüüd on hääletus lõppenud ja meie koosolek on lõppenud, on lõppenud, jätkame.